parlamenti, et vastavalt kodukorrale reeglile kaks, kolm, üks lõige neli ei ole taotlust äh, parandust sisse viia, nagu eile öeldi, kell viis ja seega